So, we have five minutes left. We close our meeting at one o'clock. Item number twelve. punkt number kaksteist, viis minutit on veel alles, viimane punkt täna hommikusest sessioonist Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Euroopa Liidust ja Euroopa aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine. nagu te teate, meie komisjon valmistas ette arvamuse eelnõu kirja kujul, mida hääletatakse täna pärastlõunal koosoleku lõpus. seda toetasid ahveti koordinaatorid ning kirjalikus menetluses kümnendal jaanuaril jagati see siis laiali ka kõikidele ahveti liikmetele. arvamuses kutsume üles konstitutsioonist küsimuste äh, komisjoni ja andma oma nõusolekud äh, lepingu äh, sõlmimisele, see on meie jaoks oluline, eriti artiklid sada kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa ja sada viiskümmend kuus. jaanuaris põhi, konstitutsiooniliste küsimuste komisjon võttis teadmiseks meie soovituse ning hääletame seda siin Brüsselis täiskogul. Renew Group tegi esimesse lõikesse ka muudatusettepaneku, kuhu tahetakse lisada sõnad kahetsusega with regret ja ma usun, et me peaksime, vähemalt ma isiklikult arvan seda, ehm, Renew Grupi arvamust, sellepärast et tõepoolest me kahetseme seda kõike sügavalt lausa. see on minu poolt kõik ja nüüd sõna proua von Fiesenile. jah, ma saan aru, et aega on väga vähe, aga ma tahaksin rääkida aruteludest, mis fraktsioonis toimusid ja miks äh, see küsimus on meie jaoks väga keeruline. Ühendkuningriigi saadikutena toetada kirja, olgugi et siia on lisatud need kaks sõna kahetsusega with regret. meie delegatsioon ja ma usun, et äh, kõik Euroopa-meelsed Ühendkuningriigi saadikud nõustuvad, et äh, selle lepingu sõlmimine on äh, ekslik, ei arvestata Verhofstadti soovitustega ning äh, seda eriti, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike huvisid. endiselt on võimalus täiesti olemas, et tuleb ilma kokkuleppeta Brexit aasta lõpus seega ma leian, et on väga keeruline, kui äh, mitte lausa võimatu hääletada millegi poolt, mis äh, viiks äh, selleni, et kokkuleppeni ei jõuta. ma mõistan, et need soovitused seoses välissuhetega on olulised ja on hea lisand siia, aga ma ei saa hea südametunnistusega hääletada millegi poolt, mis on seotud lahkumisega, sellepärast et ma mitte ainult sügavalt ei kahetse seda, vaid leian, et tegemist on tõsise katastroofiga. Uh, proua Jill, jah, suur aitäh, ma tahaksin ütelda sama, mis uh, kolleeg just jah me oleme väga kaugel kokkuleppest ja aruteludest, mis enne aset leidsid, aga nüüd olles seda ütelnud, ma tahaksin võib-olla paluda natukene selgitust teilt ja ka raportöörilt selle kohta, mis saab olema tuleviku stsenaariumiks. siin räägitakse ühtsest julgeoleku- ja kaitsepoliitika poliitikast ja ühtsest äh, julgeoleku- ja välispoliitikast, kuidas siis järgmisest aastast peale edasi liigutakse konkreetselt? kuidas Ühendkuningriik saaks osaleda? ma lihtsalt tahaksin äh, natuke rohkem teavet selle kohta, mida sellest arvatakse. võib-olla praeguses staadiumis veel ei ole sellele äh, seda täpselt paika pandud. ma arvan, et Ühendkuningriigi delegatsioon võib-olla ei saa selle poolt hääletada, aitäh. Thank you, Niina Kill. aitäh, Niina Kill. Martin Howard. aitäh. tahaksin esmalt ütelda, et toetan suuliste muudatusettepanekut, mis siin tehti. kahetsusega ja isegi sügava kahetsusega võiks sinna sisse panna, sellepärast et ma usun, et Brexit iseenesest on äh, halb lahendus Suurbritanniale ka Euroopale, ülejäänud kiri on küll suurepärane siin rõhutatakse julgeoleku kaitseküsimuste koostöö vajalikkust, see on küll tähtis, aga ma tahaksin ka äh, ütelda, et nõustun proua Van Viisega. kokkulepe on ikkagi väga halb, sellega ei kaitsta kahekümne seitsme liikmesriigi ehm, kodanike huvisid äh, pärast Ühendkuningriigis, pärast Brexitit ning äh, samuti äh, võib tekkida piir Iirimaaga ning see võib ohtu seada rahu. lisaks sellele võrdsed tingimused ühisturul Suurbritannia jaoks poliitilises avalduses, mis ei ole siduv on sellest räägitud ning see seab ohtu nii töötaja õigused, keskkonnareeglid, riigiabi reeglid ja nii edasi, kuid pikaajaliselt seab see ohtu, pikemas perspektiivis ohtu ka needsamad asjad ühisturul. sellepärast, et võib juhtuda, et hakkab teiega konkureerima niisugune trumpikeskne majandus ma arvan, et see oleks väga halb eh, Suurbritanniale, Iirimaale, kogu Euroopale tegelikult. Who... kas keegi veel soovib sõna võtta? ei, sellisel juhul täna pärastlõunal hääletame. Liina küsimuse kohta võib-olla kaks asja. esiteks ajakava. komisjon koostab mandaadi järgmiseks läbirääkimiste faasiks esimesel veebruaril. nõukogu plaanib heaks kiita mandaadi kahekümne viiendal veebruaril ning vahepeal meie parlamendina plaanime heaks kiita resolutsiooni Strasbourgi äh, täiskogul kas kaksteist või kolmteist veebruar, kus toome välja siis meie jaoks olulised, olulised punktid. rääkisin ka Ühendkuningriigi kõrgete esindajatega täna hommikul tundub, et väike ajaline surve on tekkinud, sellepärast et Ühendkuningriigi valitsus ei tunne huvi selle vastu, et pikendada üleminekuperioodi. ning komisjoni esimees ka ütles, mida teha nii et äh, me oleme valmis ka pikemaks üleminekuajaks, aga Ühendkuningriik mitte, nii et me peame vaatama, kui kaugele me jõuame. ning ma, mina muidugi soovin äh, tihedamat koostööd ühise julgeoleku välispoliitika ning ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika osas, siis paljude kolleegide jaoks see tähendab, et võib-olla see peaks ka olema üheks tuleviku alustalaks. The UK will be invited to participate